ja nüüd äh, märkused istungi alguses minu poolt. tervitan siinkohal Mariana de Kasperit, kes on äh, Alcedi de Kasperi tütar, kes oli üks äh, Euroopa Liidu asutajaid